tere, meeldivat pärastlõunat ja hakkame pihta. rahvapartei koordinaator on siin. hästi, räägin hispaania keeles, palun. So the first point um,, aprobación del proyecto päevakorraprojekti kinnitamine üheteistkümnendaks, kaheteistkümnendaks novembriks kaks tuhat üheksateist, kui vastulauseid ei ole, siis kinnitame päevakorra ning lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, koosoleku protokolli kinnitamine teisel-kolmandal oktoobril. protokollid on äh, laiali jaotatud, kui äh, vastulauseid ei ole, siis kinnitame need protokollid, neid pole. siis lähme päevakorrapunkti kolm juurde. mitmed juhataja teadaanded. tahame teavitada, et kõigepealt äh, koordinaatorid võtsid vastu petikaastase kontrolliaruande punktid B neljandast ja viiendast septembrist olid järgmised viis eh, petitsiooni, tuhat kolmsada viiskümmend viis murd kaheksakümmend kaheksa ja kõneleja räägib liiga kiiresti, seda ei ole võimalik ilma tekstita tõlkida. del dos mil dieciocho serán cerradas. Las peticiones 364, 367, 443, 668, 854, 939, 984 y 1114 del 2018 se mantendrán abiertas y se incluirán en el orden del día de una próxima reunión. Eh, mis puudutab eh, petitsiooni nelisada kakskümmend eh, kakskümmend üks, eh, siis saadame Hispaania keskvalitsusele selle kohta omapoolse kirja. ning järgmist petitsiooni arutatakse ühes petitsiooniga viiskümmend üheksa ning taotleme informatsiooni Euroopa Komisjoni poolt ning Äh, kui komisjoni käest oleme saanud vastuse, siis arutame seda äh, petitsiooni tulevikus. kas kõik on nõus? Yes, okei okay,, perfect pues.... suurepärane. ning lähme siis ähm, päevakorrapunkti neli juurde. siin on mitmed petitsioonid finantsteenuste teemadel null kuus seitse kuus murd kaks tuhat kuusteist, mille on esitanud Saksamaa kodanike ehm, Euroopa ühepoolse ja ebademokraatliku rahapoliitika kohta ning null neli kaks üheksa murd kaks tuhat üheksa seitseteist, mille on esitanud Saksamaa kodanik Harald Bolsinger Euroopa Liidu põhiõiguste harta nõuete täitmise kohta Euroopa Keskpanga poolt mõlemad petitsiooni esitajad on kohal. proua härra Slominski ning härra Polsinger on mõlemad kohal ning annan teile viis minutit petitsiooni esitamiseks. kõigepealt anname sõna härra Polsingerile. tere tulemast teile ning teil on viieks minutiks sõna okei okay,, thank you very much, dear honorable members of. suur aitäh, lugupeetud parlamendi liikmed, Euroopa Komisjoni liikmed ja samuti suur aitäh, et äh, te olete võtnud selle petitsiooni arutelule ning äh, arutama seda, mida edasi teha. null kuus seitse kuus on see petitsioon siis, aga ma tahaksin enne, kui alustame sellega, teha selgeks, et me ei ole siin moraliseerimiseks kohal, vaid me tahame, et meil oleks piisavalt julgust, et Euroopa väärtusi kehtestataks kõikides institutsioonides, muuhulgas ka Euroopa Keskpangas. kui nüüd probleemi, probleemiga tutvuda, siis äh, on päris lihtne mõista, milles asi. see siin ei tööta, aga nii ehk nii. probleem on lihtne EKP puhul ei arvestata põhiväärtustega. see on muu osa, hulgas osaks äh, äh, kõlblikkuskriteeriumi puhul ning nende kriteeriumite puhul ei äh, kehtestata Euroopa põhiväärtusi, see tähendab seda, et eetiline mm, aspekt on kõrvale lükatud me teame, et on rahvusvaheliselt heaks kiidetud andmeid selle kohta, iga kord on tulemused samad, ligi kakskümmend protsenti kõikidest neist äh, varadest on äh, seotud tõsiste eetiliste vastuoludega. ehk siis teisisõnu on tegemist ettevõtetega, mis ei pea kinni põhiväärtustest ning äh, seega ei toetata seeläbi ka eetilist äritava Euroopa Liidus kui vaadata mahtu, siis maht on väga suur, neliteist miljardit eurot. sellel on suur mõju Euroopa Liidu ühisturule ning kodanikele. lahendus on lihtne ning äh, see tähendab seda, et tuleks lihtsalt äh, äh, EKP varade puhul arvestada Euroopa Liidu põhiväärtustega. EKP peaks neist põhiväärtustest kinni pidama ning muuhulgas ka oma tegevuses. artiklis kuus on see ära toodud Euroopa Liidu aluslepingus ning artiklis viiskümmend üks põhiõiguste hartas on meil ka seadus, on ka mm, äh, kohustus äh, kinni pidada neist sätetest iga Euroopa institutsioon peab Euroopa Liidu hartast kinni pidama, see ei mõjuta nende sõltumatust. sellest hartast äh, kinnipidamine ei rikuks kuidagi seega EKP äh, sõltumatust. ja mina pöördungi teie poole palvega, et te aitaksite EKP-l kinni pidada meie põhiväärtustest. Äh, kui vaadata Euroopa Komisjoni vastust, komisjon ütles, et ta ei saa mingit muud, mingeid muid samme astuda. sellest ma aru ei saa, sellepärast et mitte ükski Euroopa Liidu institutsioon ei äh, saa tegutseda äh, eirates põhiõigusi. ja muuhulgas ka nende kriteeriumite puhul tuleb arvestada nende õigustega. samuti petitsiooni tule, tuleb esitada EKP-l on siin kirjas, see paneb mind muigama, sellepärast et me teame, millega siin äh, petitsioonide komisjonis tegelikult, kui vaadata EKP vastust, siis nemad kutsuvad üles poliitilisi võime ehk siis petitsioonide komisjoni edendama eetilisi miinimumstandardeid oma igapäevatöös. ehk siis, kui vaadata seda, mis EKP on oma poliitikas teinud, siis ei tohiks muutuda standardiks see, et EKP hakkab pidevalt aru andma, seda varem kunagi ei ole olnud, aga teie võite seda, äh, selle sisse viia, te võite sisse viia kohustuse EKP-le äh, anda aru selle kohta, kuivõrd nad kinni peavad põhiõigustest. kokkuvõtteks siis Lissaboni leping äh, muutis äh, põhiõiguste harta kehtivaks kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ning see käib ka EKP kohta Euroopa Keskpanga vastus näitab, et Euroopa Keskpank ootab poliitilisi samme selleks, et probleem lahendada. ja mina tahaksin ütelda, palun, Euroopa Parlament kui põhiõiguste kaitsjana peab äh, selle petitsiooniga edasi minema ning palun aidake komisjonil leida lahendus ühele suuremale äh, süsteemsele veale meie siseturul. nüüd on äh, pall teie väljaku poolel ning me äh, ootame teiepoolset vastust. suur aitäh. nüüd saab sõna härra Slominski. Also, äh, dann kann ich dazu sagen, nur, ich kann das nur in Deutsch klar lesen mina jätkan saksa keeles. ja ma tahaksin tulla veel selle juurde, mida juba öeldi ja mis me ka kirjutasime kümnendal oktoobril kaks tuhat üheksateist, kõik tegelikult äh, juba selles kirjas sai äh, ära öeldud. see petitsioon äh, omab väga selgeid aluseid ning motivatsioon, põhjused on väga selged, need põhjused on väga selged, nagu ma ütlesin, Euroopa rahanduspoliitika ei saa niimoodi jätkata. see on ka põhjuseks, miks äh, me selle kirja saatsime kümnendal oktoobril kaks tuhat üheksateist, sellega ongi kõik öeldud. Oma, können Sie das denn in Deutsch verstehen? ma ei tea, kas te mõistate kõike, kogu seda teksti, mis me saatsime teile? ja, ja, ja, dann rede ich mal in um Deutsch, also. Um auf den Punkt zu kommen, Gegenstand der Petition zur Klageerhebung sind die unzulässigen und wertevernichtenden petitsiooni äh, sisu Euroopa Keskpanga juhtide valed otsused intressimäärade poliitika ei ole piisavalt demokraatlik. sellega rikutakse tõsiselt õigusriiki, põhiseaduslikku korda. ja see on vastuolus ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. kaks miljardit eurot on Euroopa Keskpank saanud selleks, et juhtida euroinflatsiooni. aga samas ei ole arvesse võetud kõiki tagajärgi, muuhulgas seda, kuidas seeläbi mõjutatakse põhiõigusi ebaseaduslike väärtpaberite ost on tõsiseks eksimuseks majandusaspektidest lähtudes ja õigustest lähtudes. tegemist on finantseerimisega, millel ei ole aluseid, kõik need valed otsused, mis EKP-s on vastu võetud rahanduspoliitika vallas, euroalal kõiki neid otsuseid võib samamoodi analüüsida ja me näeme, et kõikide nende vigade puhul on ühiseks jooneks see, et EKP ei lähtu ühtsetest põhimõtetest. selleks, neiks põhimõteteks võiks olla see, et arvestatakse samuti õigustega ning otsuste tagajärgedega kodanikele. Euroopa Keskpanga rahanduspoliitika. üks hetk, keeran lehte betrügerischem Mechanismus innewohnt, denn gerade in den Demokratien, das ist als Beimerkung in on mehhanism, äh, mis on vastuolus siis põhiõigustega ja sellest tulenevalt äh, on meie poolt tõstatud küsimus igati põhjendatud, ehk siis kas Euroopa Keskpank ei ole öö, äh, tõsiseid eksimusi korda saatnud ning kas ta ei ole vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga? jaa, me leiame, et on Euroopa Keskpanga poolt tehtud valesid äh, valikuid, see on viinud valede otsusteni Need otsused on olnud äärmiselt negatiivsed, eriti just intressimäärade poliitika osas. sellele tuleb koheselt lõpp teha. selline väärintressimäärade poliitika on tekitanud tõsiseid probleeme ja see mõjutab Saksa inimeste varad võtsid. see on tõsiseks probleemiks. Need otsused ja poliitikad toovad endaga tõsiseid kahjusid kaasa. ma ei usu, et äh, peaks välistama täielikult ka kompensatsiooninõude LKP vastu, sellepärast et Äh, selle, inimesed on võlgadesse jäänud. nii et tegemist on tõsise ohuga. ma usun, et EKP tekitab meile kõikidele probleeme ja meie õlul on suur vastutus siin kõnelejad katkestatakse. This petition, it's totally different. ma ei nõustu selle petitsiooniga, see on äh, teisest petitsioonist täiesti erinev. seda otsustab juhastus. härra äh, Slovinski, te äh, ületate oma kõneaega. Te räägite juba kuus ja pool minutit, nii et hakake lõpetama, palun. nii, oleme siis lõpetanud nüüd peaks sõna võtma siis Euroopa Komisjoni nimel härra Mateossalt. tervist. mina räägin inglise keeles. aitäh, et kutsusite mind siia, aitäh ka mõlemale positsiooni esindaja, esitajale. Need on erinevad, nagu öeldud, mina alustan teisest võib-olla. null kuus, seitse kuus uus fakt võrreldes viimase kuulamisega on see kiri oktoobris sellest aastast, mis petitsiooni esitaja saatis, ta võttis selle ka kokku. me usume, et sellest tulenevalt meie eraldused ei muutu, me usume, et eh, selle petitsiooni peaks saatma EKP-le. ja me tahaksime välja tuua ainult selle, et vahepeal tuli ka kohtuotsus, kus öeldi, et avaliku sektori hankeprogrammid on kooskõlas äh, Euroopa Liidu aluslepingutega. nii et sellest tulenevalt me oma komisjoni lähenemist ei muuda. nüüd teine petitsioon või esimene siis pigem null neli kaks üheksa, kaks tuhat seitseteist. jällegi suur aitäh. me nõustume, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid on seotud hartaga, põhiõiguste hartaga. me usume, et siin tuleb lähtuda õiguse üldisest põhimõttest, mille kohaselt harta ellurakendamine ei tohi äh, kuidagi mõjutada aluslepingus ette nähtud pädevust, seega see petitsioon ei ole mõeldud ka jällegi komisjonile, vaid see tuleks saata EKP-le ja me kinnitame üle selle, sellepärast et krediidioperatsioonide puhul on tegemist rahanduspoliitiliste protseduuridega. ja seda puudutab ka aluslepingu neljas protokoll. seega komisjon ei saa sekkuda. aitäh. Thank you very much. Now um, the coordinators. aitäh, koordinaatorid nüüd palun siis <laughs> Kirton Darling. okei okay.. Äh, Kirton Darling. jah, hästi. ma nõustun petitsiooni esitajaga Need kaks petitsiooni on tõesti väga erinevad. ma tean, et nad on sama päevakorrapunkti all, aga võib-olla ikkagi on mõtet mõlemat eraldi äh, arutada. Euroopa Parlamendis käib elav arutelu selle üle, millist rahanduspoliitikat viib elu Euroopa Liidu Keskpank. see arutelu toimub peaasjalikult äh, majandus, äh, majandus-rahanduskomisjonis, struktureeritud dialoog äh, ja regulaarsed arvamuste vahetused Euroopa Keskpangaga toimuvad samuti, ma arvan, et kui me ei ole seda veel teinud, siis peaksime saatma selle petitsiooni ka Econisse. ja lisama selle käimasolevasse dialoogi ma usun, et põhiõiguste hartast kinnipidamise küsimus on väga huvitav. seda äh, selles mõttes, et Euroopa põhiõiguste harta kehtib kõikidele institutsioonidele, muuhulgas ka EKP-le. kui me arutame erinevatest komiteedest, näiteks Euroopa Investeerimispangast ja tema poolt kasutatavatest kriteeriumides, siis on väga elav arutelu toimunud ka selle, kuidas me tagame, et peetaks kinni samuti Euroopa Liidu väärtustest erinevatest eh, pangandusasutustes. seega usun, et ka meie peaksime petitsiooni saatma Euroopa Keskpanga uuele presidendile, kuid eh, me peaksime selle põhiõiguste petitsiooni avatuks jätma, sellepärast et see arutelu kindlasti jätkub veel ka tulevikus Econis. ja võib-olla saaksime sellega parlamendis Econis edasi liikuda. nüüd komisjoni vastuse juurde tulles sain aru, et esimeses petitsioonis tõstatatud küsimus äh, null kuus seitse kuus siis oli küsimus selles, et EKP rahanduspoliitika ei ole lepingutest kinni pidanud, aga selle on nüüd lahendanud ära Euroopa Liidu kohus. kui tõesti nii, siis sellisel juhul tundub, et petitsiooni on leidnud vastuse ja teen ettepaneku see petitsioon sulgeda. seega minu ettepanekud mõlema petitsiooni osas on erinevad. härra Jaar, palun. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, ich werde auch die Petition getrennt. Äh, suur aitäh, ka mina tahaksin käsitleda neid mõlemat petitsiooni eraldi. kui teist õigesti aru sain, ma ei saanud nüüd küll aru, kumba tahtsite lahti jätta, et kumba sulgeda, kas esimene lahti, teine kinni või mis pidi, ühesõnaga, vahet pole. ma usun et neid tõesti tuleks eraldi käsitleda, sellepärast et nad ise puudutavad erinevaid asju. ma tahaksin esimese juurde nüüd tulla. ja ma ütleksin, et see on väga tundlik küsimus, nagu siin ka igati põhjendatult öeldud, tegemist on siis härra Polsingeri petitsiooniga. meie peaksime omad kommentaarid tegema, kui ka äh, vastutav komisjon mis puudutab finantsküsimusi, siis tuleb alati kontrollida üle seda, mis tehakse. ja kui on tegemist väärtpaberite ähm, ostuprogrammiga, siis tuleb eriti tähelepanelik olla, seega ei peaks me kiirustades edasi minema, vaid peaksime pikalt seda küsimust arutama, ma leian, et petitsioon peaks lahti jääma ja kaasaksin samuti vastutava komisjoni. ja me peaksime tead-, teavitama samuti Euroopa Keskpanka vähemalt sellest, nüüd teine petitsioon. samuti väärtpaberid. ka siin on väga tundlikud küsimused komisjonil on õigus. Euroopa Kohus ütles, et see, mis tehakse, on lepingutepõhine. meie arvamus võib küll olla teistsugune selle kohta, mis EKP teeb, aga igastahes on seadustest kinni peetud, nii et selle petitsiooni ma sulgeksin, et esimese jätaksin avatuks. see, mis viitab Euroopa Liidu põhiõiguste hartale siis ja teine, võttes arvesse kohtupraktikat, siis selle sulgeksin ah,. Mrs Muller. suur tänu, proua Muller. Sprechen im Namen unseres Koordinators uh,, Sie kon-. jah, mina räägin meie koordinaatori nimel, sellepärast et kahjuks tema täna siin olla ei saa. nõustun härra Jaari ning ka kolleegiga sotsialistidest ja demokraatide seast me kõik leppisime kokku ju selles, et härra Bossingeri petitsioon peaks äh, avatuks jääda null neli kaks üheksa ning me peaksime selle edasi saatma vastavasse komisjoni. ja peaksime ka EKP-le ütlema, et põhiõigustest tuleb kinni pidada, me, ma arvan, me saame kõik seda toetada ja teine petitsioon. ma saan aru, miks see küsimus tõstatus, sellepärast et Saksamaal paljud äh, säästjad äh, on väga rahulolematud, sellepärast et nad on väga palju praeguse intressipoliitika tõttu kaotanud. ma mõistan seda, aga meil on Euroopa Kohtult äh, otsus tulnud ja sellest tulenevalt arvan, et saame sulgeda selle petitsiooni. loodetavasti saame ka enamuse toetuse sellele. aitäh ja nüüd petitsioonide esitajad, teil on kaks minutit. härra Pullinger Excuse me, I didn't get the question. ma ei saanud küsimusest aru. kui tahate, võite lõpetuseks sõna öö, äh, võtta uh,. I would like. no, no, no, no, I know, just to, <laughs> just to close the order the.... mitte, et petitsioon sulged, vaid selleks, et päevakorrapunkti osas siis lõppsõnaga esineda. ma annan teile sõna lihtsalt kaheks minutiks. jah ma tunnen head meelt selle üle, mis siin öeldi, see näitab seda, et Euroopa Parlament on ikkagi põhiõiguste kaitsja. ootan järgmisi samme, mis võtate ning ma mõtlen ka, mida Christine Lagarde võiks teile vastata, mida ta võiks teha. kui saan kuidagi aidata, siis palun andke teada. okei okay,, thank you very much and now Mr. suur aitäh härra Slavinski, palun. Two minutes. kaks minutit teil ka. So, dann äh, kann ich noch was hinzufügen. Und zwar. hästi, aitäh. me vaatasime Äh, nüüd petitsiooni menetluse käigus läbi. ma arvan, et mõte on selles, et EKP ei ole sõltumatu, kui ta oma otsuseid euroala kohta vastu võtab, sellepärast et ta johtub omaenda huvidest, mis kahjustavad inimeste varalist seisu praegu on kehtestatud vägagi karistav intressimäärade poliitika ning see omakorda kahjustab inimeste sääste, nad on väga palju kaotanud. ma arvan, et asja mõtteks on see, et selline seadusvastane poliitika, mida EKP ellu viib, tegelikult kahjustab kogu Euroopa Liitu ja põhimõtteliselt saab see kõik, mis nad teevad, küsimärgi alla. küsimus on selles, et selline karistav intressimäärade poliitika tegelikult rikub inimõigusi. sekkutakse inimeste varalisse seisu, ka pensionitesse. see mõjutab nii pensione kui varasid ja tegelikult veel üks asi, ma üritan seda nüüd dokumendist üles leida. ma leidsin, et see oli päris otsustava tähtsusega punkt. kõneleja otsib. jah EKP poliitika rikub tegelikult kõigi, kõige põhilisemaid põhiõigusi. ja seda tehakse läbi erinevate sammude, mis EKP astub ja rikub äh, läbi selle põhiõigusi, põhiõiguste hartat. ma usun, et kõikide nende väärtpaberite äh, hankimine, võttes arvesse tehingute suurust on mõjutanud Euroopa Liidu edasisi arenguid, kõneled katkestatakse. Te peate kokku võtma nüüd. kas saate korrata veel? Teil on veel mõni sekund. jah, vabandust. ma usun, et see petitsioon peaks olema poliitilise protsessi alustuseks Euroopa Parlamendis, mille läbi sunnitakse EKP-d oma poliitikat muutma, sellest oleks abi inimestele. punkt. Very much no.. Oh, enne. Thank you very much. suur aitäh pärast petitsioonide esitajate ärakuulamist, samuti komisjoni ja koordinaatorite ärakuulamist erinevatest fraktsioonidest. teeme ettepaneku, et äh, null kuus seitse kuus murd kaks tuhat kuusteist meile esitas härra Slovinski, võttes arvesse ka komisjoni vastuseid Eh, komisjon korduvalt rõhutas, et nad ei eh, saa midagi ette võtta, eh, sest tegemist on valdkonnaga, kus täielik pädevus langeb EKP-le ning ehm, selle pädevus on kinnitatud ka seadusega. seega soovitame petitsiooni esitamise, esitajale, et ta pöörduks Euroopa Keskpanga poole ning ehm, samuti ka Saksamaa äh, parlamendi poole. mis puudutab äh, petitsiooni number null neli kaks üheksa murd kaks tuhat seitseteist, mille on esitanud Harald Põltsinger, siis selle jätame me avatuks, võttes arvesse, mida ütlesid komisjoni koordinaatorid ning et äh, ka Euroopa Keskpangal on uus äh, president, oleme kuid samas saadame ka, oleme, saatsime juba selle petitsiooni majanduskomisjonile, kes on korduvalt taotlenud kommentaari Euroopa Keskpangilt ning samuti soovitatakse petitsiooni esitajale ka tutvuda Euroopa Keskpanga ja Euroopa Parlamendi majanduskomisjoni eh, vahelise mõttevahetusega. niisiis, need oleksid siis kaks otsust selle päevakorrapunkti juurde. suur aitäh eh, petitsioonide esitajatele, et nad siia tulid. nüüd lähme päevakorrapunkti number viis juurde. see on petitsioon mille on esitanud Alberto Arranz Santander Hispaaniast Euroopa Keskpanga eh, pangandustavade kohta number null üks kuus üks murd kaks tuhat seitseteist. härra Arranz on kohal ning viieks minutiks saab ta sõna. tere tulemast. tere päevast, tere päevast, et annate kodanikele sõna. esimene kord, kui tulime Ehm, eh, siia petitsioonide komisjoni, siis meil ei ole erilist võimalust võita. eelmine kord tulime üksi. meid toetasid Euroopa vasakpoolsed, seekorda on meid kaasas, eh, meid on eh, kaasas ka mitmete vabaühenduste esindajad Eh, ning eh, paljud assotsiatsioonid, kes eh, esindavad peresid, kes on selle kriisi tõttu kannatanud on. juba mitu aastat oleme üritanud aru saada seda segas, sellest segasest olukorrast, mis Euroopa Keskpanga tegevust iseloomustab ning oleme selleks konsulteerinud väga paljude erinevate, vabandust kas te võiksite palun rääkida aeglasemalt, et tõlgid oleksid võimelised ka tõlkima? nii, me korraldasime suure kampaania nii kohtutes kui avalikes institutsioonides, pöördusime linnavalitsuste poole e, ning äh, tihtipeale toetasid meid kõik par poliitilised parteid ning äh, samas need poliitilised parteid vaikivad ja jätavad äh, kõrvale inimesed, äh, kes äh, on raskes olukorras seoses oma võlgadega. illegaalsete meetoditega üritatakse petta kohtuid pankade poolt ning selliseid juhtumeid juhtus mitme, mitmeid kordi Barcelonas, Madridis, Sevillas ja Alicantes hiljem nägime, et meie tegevusel ei olnud äh, oodatud ähm, tagajärgi, seega oleme üritanud muuta äh, oma äh, tegevust, et sellel oleks suurem mõju kohtutele. näiteks Extremaduras kohustati panku edastama meile infot, mida me taotlesime. pärast seda otsustas sedasama Aragon hiljem aga ka eh, eh, Valencia eh, ning sellest ajast peale Valencia kohtud on öelnud ühtlasi, et, et kogu informatsioon, mis puudutab, puudutab laenusid, hüpoteeke ning eh, on öeldud, et see ei ole kuidagi seotud pangasaladusega. ning esitasime eh, teabenõude kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, samal aastal, kui Euroopa Parlament võttis vastu selleteemalise resolutsiooni. mõned päevad tagasi tänu meiepoolsele võitlusele oleme saavutanud, et eh, Rahandusministeerium ühineks meie nõudega äh, Eh, Valencia autonoomses piirkonnas ning kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal esitati eh, viisteist tuhat sarnast taotlust. see tähendab, et eh, vähemalt viisteist tuhat, viisteist tuhat elukohta on olnud ohus ning praegusel hetkel on selge, et on keeratud selge Äh, tarbijatele ning ei järgita Hispaania põhiseadust. Hispaania keskpank on juba vastanud, öeldes järgmiste äh, individuaalsete ähm, äh, laenude juures on, ei ole, ei ole laenu põhialdaja enam pank, vaid sellega tegeleb fond ning sellega seoses Eh, pank ei saa eh, esitada kaebust eh, laenu mittemagasi maksmise kohta. ning praegu viimased sammud on suur samm edasi ning selge on see, et midagi hakkab muutuma ning see annab suuri lootusi kõigile inimesele, kes äh, Eh, kellel on suuri raskusi oma laenude tagasimaksmisega. me tahame meenutada, et Euroopa Keskpangale, et tema esmane eesmärk on finantsturvalisuse järgi valvamine ning süsteemsed eh, vead peavad eh, tänu Euroopa Keskpanga otsustele säilitama ikkagi endiselt stabiilsuse praegune olukord tähendab seda, et äh, praegune olukord on, võib kaasa tuua sadade kohtuvaidluste äh, tekkimise ning äh, see ning tänan tähelepanu eest. suur aitäh ning komisjoni nimel saab sõna Markule Marko Son un único peticionario, no? siin on ainult üks petitsiooni esitaja. Pero es una única petición, la cien- see on üks, äh, see on üks petitsioon null üks kuus üks äh, murd kaks tuhat seitseteist. Äh, kui kaks inimest soovis sõna, siis ta oleks pidanud kõneaja pooleks jagama, aga kuna pärast on teil võimalus vastata, siis võite, siis võite vastata hiljem ja nüüd annan sõna komisjonile härra Marko Lomarkale. Uh, well, uh... suur tänu, proua esinaine, räägin inglise keelt, kui lubate. kuulasin suure huviga sõnavõttu, ma tänan petitsiooni äh, esitajat. tõepoolest, see küsimus ei ole Euroopa Liidu pädevuses vastavalt õigusaktidele tegemist on tsiviilõigusliku küsimusega ja see tähendab seda, et sellega peavad tegelema siseriiklikud äh, ametiasutused äh, või seadusandja. siseriiklik ametiasutus ehk siis Hispaania keskpank, Banco de Hispaania ja ministeerium on öelnud, et äh, võlg ja hüpoteeklaen Äh, lähevad tervikuna üle. sellega ei tegele Euroopa õigusaktid ja ütleksin ka, et kui võla üla, üleminekuga koos ka isikuandmed äh, võlgniku kohta erandatakse, edastatakse, siis tuleb teavitada sellest äh, võlgnikku ja vastasel korral kui tegemist on anonüümsete andmetega, siis tähendab seda, et võlgnikku ei ole vaja teavitada lihtsalt selleks, et äh, teda ennast kaitsta, selleks isikuandmeid ka ei edastata. ainuke äh, äh, õigusalane ettekaebamisvõimalus on praegu läbivaadatav direktiiv ja võib-olla selle direktiivi osas võiksime laiendada Euroopa Liidu õigusakti rakendusala, kuid siis tuleb seda ka väga hästi põhjendada ja see peab tõesti olema Äh, asjakohane ka finantsturu tarbijate jaoks. suur aitäh, fraktsioonide esindajad. Also die, ich, wie soll ich sagen, die Antwort der Kommission ist ja. härra Jaar, komisjoni vastus on äh, märkimisväärne. kuulsime nüüd, et me tahame, et Euroopa Liidu õigusakte rakendataks Äh, see on väga hästi sõnastatud. aga see konkreetne juhtum on siseriiklike ametivõimude pädevuses ja, ja hüpoteeklaenud ei ole Euroopa Liidu pädevuses, kuid viimases lauses ütles siiski komisjon, et et kui mul on pangast võetud hüpoteeklaen, et siis ma pean ju teadma, kellega ma läbi räägin, kes on minu partner ja, ja ma pean teadma, kui see isik muutub, nii et see viimane lause oli siin väga huvitav. ja siin on alati seesama juhtum, kui poliitika puutub kokku reaalsusega, poliitik vaatab, milline on hetkeolukord. nii et mulle tundub, et komisjon on siin nüüd täpselt samamoodi lähenenud, andmed peavad olema anonüümiseeritud. aga siiski ma peaksin teadma, kes on minu partner, kellega ma suhtlen Äh, hüpo-, hüpoteek, äh, laenud nüüd väärt paberistatakse ja ma ei tea, kellega mul on tegemist. nii et oli huvitav äh, kuulda komisjoni ütlemas, et me peaksime sellega tegelema Euroopa tasandil ja peaksime tegelemagi hüpoteeklaenude direktiiviga. võib-olla tuleks see saata pädevale parlamendikomisjonile ja seda tulebki, siin tuleb midagi ette võtta nii et ähm, võib-olla peaksime äh, siiski läbi vaatama hüpoteeklaenu eeskirjad. olukord on nüüd selline, äh, kus me ei tea, mis tulevik toob, hetkel me peame ütlema, me ei saa midagi teha. et äh, see on liikmesriikide pädevuses ja see olukord minu arvates on selline, et ähm, et, et äh, laenuomanik muutub, tekib mingi pank, kellest pole midagi kuulnud, hakkab teilt küsima ükskõik milliseid summasid. nii et praeguses olukorras me mingisugust abi anda ei saa, aga me saame siiski pädeval parlamendikomisjonil äh, uurida, kas oleks midagi võimalik ette võtta ikkagi. ja et äh, raamistik oleks teistsugune Euroopa Liidu tasandil, nii et ma arvan, et see järeldus oli siiski väga märkimisväärne. et ähm, sellega võiks, võiks tegeleda pädev komisjon ja et Euroopa Liidu tasandil võiks sellega tegeleda. ei saa olla nii, et peitut-, peitutakse andmekaitsenõuete taha. nii et kordan veel kord, praegune olukord on selline, mida muuta ei saa täna, aga me võime üritada siiski asju muuta. ja kui ma õigesti olen aru saanud, siis Euroopa Komisjon samuti äh, äh, tundub, et ka tema sooviks muutust näha uh,. Äh, Mrs Kirton Darling. Thanks very much um.... proua Kirton Darling, aitäh. olen üsnagi nõus Peeteri kommentaariga, aga pisut erinev on siiski minu nägemus tema soovituse osas. esiteks, aga ma arvan, et oli eriti kummaline kuulda nüüd komisjoni vastust. komisjon nüüd ütleb, et kaksteist aastat on möödas suurest finantskriisist, mis äh, tuli hüpoteeklaenude väärtpaberista-, paberistamisest ja komisjoni vastus oli ikkagi, et ei, et see on liikmesriikide pädevuses ja et võib-olla peaksime sellega tegelema siis, kui äh, vaadatakse äh, eeskirju ümber hüpoteeklaenude tarbijakaitse osas. täiesti uskumatu, et et olukord äh, ei ole üldse olnud Euroopa eeskirjade muutmise keskmes, kui me mõtleme hüpoteeklaenude ja, ja tarbijakaitse seost. Need on väga riskantsed tooted äh, väärtpaberistamisel hüpoteeklaenude osas. see on toonud kaasa selle, et miljonid inimesed Euroopas ja maailmas on sattunud ohtu ja on ka laiemad küsimused üldse, mis on seotud tarbijakaitsega ja hüpoteekide eeskirjadega, sest me teame, et ühes varasemas petitsioonikomisjonis oli terve rida petitsioone Bulgaariast, mis olid seotud äh, tarbijakaitse ja hüpoteeklaenudega. me teame, et on probleeme terves reas liikmesriikides ja kui praegu just läbi vaadatakse hüpoteeklaenu easkirju Euroopa Liidus, siis võib-olla oleks äh, meie komisjonil mõttekas mõelda sellele, et kuidas äh, meie petitsioonid, mis tõstatavad erinevaid teemasid erinevates liikmesriikides, kuid kokkuvõttes äh, samas poliitikavaldkonnas, et kuidas me need, need, nende petitsioonide andmed siduda õigusloomega selleks, et me kokkuvõttes parandaksime Euroopa Liidu õigusakte, nii et see vastaks meie kodanike muredele ja olles olnud petitsioonide komisjoni liige viimased viis aastat, meil on olnud suulisi küsimusi olukorra kohta Hispaanias täiskogul, meil oli resolutsioon Hispaania hüpoteeklaenude kohta viimase viie aasta jooksul ja tegelikult on olnud väga päris meeldiv kuulda petitsiooni esindajatelt kõike seda, mis on Hispaanias vahepeal juhtunud, millised tegevused on seal ette võetud ja tahaksin tõesti tänada petitsiooni esindajaid selle ajakohastamise eest, nii et heade uudiste kuulmine on ka väga tore siin komisjonis, mõnikord tuleks seda ikkagi esile tõsta. ma arvan, et see lugu ei ole läbi, me peaksime selle petitsiooni hoidma avatuna ja kindla-, ja võib-olla peaksime meie komisjonis kaaluma seda, et kas me kasutame oma uurimissuutlikkust ja et võiksime tellida raporti tarbijakaitse ja hüpoteeklaenude kohta, selleks et uurida neid erinevaid petitsioone, mis tegelikult on esitatud erinevatest liikmesriikidest ja et seda, kuidas petitsioonide esindajate muresid võiks siduda Euroopa õigusaktide parandamisega, nii et võib-olla see oleks selline hea teema, mida arutada koordinaatorite koosolekul. suur tänu nagu sõnasoovijaid rohkem pole fraktsioonide eest, siis ma annan sõna härra Ransile kaheks minutiks, suur aitäh. aitäh, et selle küsimusega tegelete. tahaksin meenutada komisjonile, et, et petitsiooni aluseks on siis Äh, see, et kuidas EKP hankis endale selliseid patek äh, äh, laenusid ning sellega seoses me palumegi selle küsimusega edasi tegeleda. me kõik teame, et rahapesu on Euroopas kuritegu, seega EKP teeb kõik selleks, et teha koostööd liikmesriikide võimuesindajatega, et sellise kuriteo vastu võidelda on olemas ka teist tüüpi kuritegusid, mis sooritatakse korporatsioonides, suurettevõtetes ning e KPI võtab, teeb samuti vastutusele meetmed, et, et selliste rikkumiste vastu võidelda. härra Viljenovle oma kirjas kahekümne kolmandast jaanuarist kaks tuhat kaheksateist ta ütleb, et määruse aluseks e, on eelnevad määrused, Euroopa Liidu määrus e, tuhat nelisada kakskümmend kolm, mis soovitab Euroopa Keskpangal spetsiifilisi samme astuda seoses eh, krediidiasutuste eh, järelevalve osas. Öeldakse, et EKP peab tegema täielikku koostööd eh, liikmesriikide valitsustega, millel on pädevus tarbijakaitsega tegeleda kõrgemal tasandil. mitmendas Hispaania kohtutes võeti vastu otsuseid Eh, selle kohta, kuidas puuduvad eh, krediidiasutustel igasugused läbipaistvusnõuded oma tegevuse valgustamiseks ning eh, leitakse, et tegevist, pankade tegevust võiks isegi kirjeldada kriminaalkuriteona. igatahes on asi selles, et, et tõestada äh, et äh, pank ei ole hüpoteeklaenu omanik, te peaksite rääkima pisut aeglasemalt, mõeldes tõlkidele ja teie kõneaeg on otsas. ma annan teile kakskümmend sekundit aega, aga palun rääkige aeglasemalt. Äh, ning äh, need mõlemad kirjad, mille komisjon meile andis, saatis, räägivad pangasaladusest ning äh, samuti eraelu kaitsest, meie palu, me ei taha mingisuguse investori andmeid eh, mingisuguste ähm, ettevõtete andmeid, vaid me palume enda andmeid. Euroopa Keskpanga määruses on need eh, olemas, sest on olemas formular äh, ning iga laenu kohta äh, esitatakse andmeid äh, väärtpaberestamise osas ning äh, pealkiri, peatükis, kolmandas peatükis aastast kaks tuhat seitseteist on öeldud ka seda, mida ettevõtted, krediidiettevõtted peavad tegema reeglite täitmiseks ning ning selleks äh, osas on vastu võtnud oma arvamust, et see ka Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu. ning äh, äh, äh, kui äh, el desempeño de sus obligaciones en el ejercicio de sus funciones. No obstante, kuid äh, see ei ole kooskõlas liikmesriikide seadustega, see ei aita ka parandada halvad juhtimistava tõttu tekkinud kahjusid ning iga kohtunik, kes võtab vastu otsuseid selles valdkonnas, see peab saama taotleda informatsiooni EKP käest ning see peaks olema võimalik äh, Teil on aeg otsas ning äh, tõlgid on äh, täiesti äh, võimetud oma tööd tegema. ma annan teile viis sekundit aega, et te lõpetaksite. tahtsin lihtsalt öelda, et viimases määruses läbipaistva paberstamise kohta räägitakse artiklist sada neliteist Euroopa Liidu toimimise lepingus ning äh, äh, öeldakse, et peti-, et petitsioonide esindajate, tarbijate, äh, tarbijate kaitsele tähelepanu ei pöörata, see on kõik, vabandust, et nii pikalt rääkisin. suur aitäh. pärast petitsiooni esitajate ärakuulamist, samuti komisjonid ja parlamendisaadikud ära kuulamist jätame selle petitsiooni avatuks Rahvapartei fraktsioon palus majanduskomisjonilt ähm, kommentaari ning äh, see vastas, et tegemist on Euroopa Keskpanga pädevusega, me ei esita seega uut küsimust Euroopa Parlamendi majanduskomisjonile, kuid äh, proua Gerton palus, et me võiks äh, koordinaatorite kohtumisel otsustada midagi laenu valdkonna tarbijakaitsega seoses ning äh, ja nagu äh, teate, on väga palju esitatud äh, petitsioone selles komisjonis Hispaaniast ja mujalt. küsimus on siis selles, et mis praegusel hetkel ei toimi ning paluksime, saadaksime ka Hispaania majandusministeeriumile omapoolse kirja, et nad Eh, ta esitaks eh, informatsiooni eh, uue Euroopa Parlamendi määruse kohta, milles sätestatakse uus raamistik hüpoteeklaenude väärtpaberistamise kohta ning et meile öeldaks, mida on, mis on veel puudu selleks et äh, praeguseid Euroopast seadusi paremini täidetakse. see oleks juhatuse äh, ettepanek. jah, nagu see, mida te ütlesite, on väga õige esinaine, aga lisaksin veel paar sõna, võib-olla küsiksime komisjonilt, kas äh, nad kavatsevad muuta või kohandada hüpoteeklaenude direktiivi tulemas on uus komisjon, uued võimalused. ja mulle tundub, et äh, volinikukandidaat ütles, et nad ei usu, et olukord oleks täiuslik ja teine asi on uurimuse äh, koostamine, kuid algatusõigus tuleb siiski Euroopa Komisjonilt ja seepärast äh, komisjon, kui ta ütleb, et see, mis toimub, ei ole õige ja et midagi tuleks muuta Äh, petitsioonide tulemusena, siis selge on see, et see küsimus on seotud põhiõigustega ja nii et komisjon, äh, kas komisjon sooviks direktiivi muuta, jah, ma nägin, et komisjon noogutas, jah. nii et võib-olla saaks siis nii teha. komisjon, kas sooviks kommenteerida? me kavatseme direktiivi nii või teisiti läbi vaadata, sellepärast et seal oli läbivaatamisklausel. me oleme avatud teistele avamine teistele teemadele on osa hindamisest, tõepoolest. suurepärane. ning äh, meie ettepanek oleks siis, et jätame selle petitsiooni avatuks, palun korraldame ka uurimise äh, tarbijakaitsest pangandussektoris ning äh, esitaks ka äh, uue Eh, eh, uue pöördumise Euroopa Komisjoni poole, kuna astub ametisse uus Euroopa Komisjon ning eh, pöördume ka Hispaania majandusministeeriumi poole, et meid teavitataks selle kohta, kuidas rakendatakse olemasolevate määruste rakendamist Hispaanias, mis on siis seotud hüpoteeklaenude väärtpaberistamisega. aitäh! järgmine päevakorrapunkt on number kuus, see on petitsioon null null üheksakümmend üks murd kaks tuhat kolmteist, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Serge Gras. ühenduse Union Civique de Contribuable nimel Euroopa Keskpanga läbipaistvuse kohta. teda pole siin. seega anname sõna Euroopa Komisjoni esindajale uh,. Thank you. tänan väga. uusi fakte ei ole esitatud aastast kaks tuhat neliteist, nii et mul ei ole midagi lisada meie järeldustele. okei okay,, thank you um,. Some coordinators. suur tänu, kas koordinaatoritest soovib sõna keegi komisjoni liikmetest? Peeter Jaar, proua Gerton Äh, härra Jaar. ma arvan, et võiksime lõpetada selle, sulgeda selle petitsiooni, ma ei tea, mida kolleegid arvavad. <laughs> Um, I am a bit agnostic um,, but the uh,, but I would say that. ma ütleksin, et äh, tundub, et saadeti kiri Euroopa Keskpangale aastal kaks tuhat kaheksateist ja pole päris selge, kas me saime vastuse, saime vastuse meie komisjon sai vastuse ja selles vastus ei olnud mitte midagi, mis oleks äh, andnud põhjust äh, mingiteks jätkusammudeks, nii et seal ei ole asjadest midagi teha ja teen ettepaneku, et sulgeksime selle petitsiooni. olles ära kuulanud äh, saadikud ja Euroopa Komisjoni esindaja, siis võime selle petitsiooni sulgeda. Lähme päevakorrapunkti seitse juurde tuhat seitsesada kakskümmend üks murd kaks tuhat neliteist, mille on esitanud Küprose kodanik Takis Hadi Georgiou Küprose pankade küsitavate äärmiselt kõrgete intressimäärade kohta. E, ning e, petitsiooni esindajat ei ole siin ning anname seega sõna härra Markale Euroopa Komisjonist. Yes, thank you again. tänan veel kord mis puudutab meie poolt juba antud vastust, siis õiguslik olukord ei ole muutunud ja ei ole mul ka siin midagi lisada, kuid majanduslikust seisukohast oleme näinud, et äh, äh, hüpoteeklaenude määrad on hakanud kahanema Küprosel ja pisut kõrgemal Euroopa Liidu keskmisest, kuid lihtsalt äh, võrdlusena on nad umbes Saksamaa tasemel praegu nii et nagu kõik teavad, ähm, intressimäärad tulevad nõudluse ja pakkumisest ja vajadusest äh, rahaliste vahendite järele, meil on ka halbade laenude eeskirjad, äh, mõju, konkurentsitase, riskihinnang äh, pankade poolt, kui panku, pangad annavad laenu ja laene, laenuvõtjate suutlikkust, mis sõltub täielikult majanduse olukorrast. nii et peame ütlema selle valguses, et komisjoni seisukohast tegime, mida suutsime ähm,. seadustega intressimäärasid ei panda paika, arvestades konkurentsi olukorda liikmesriikides ja ja et laene, laenuandjad saaksid oleksid suutlikud oma laenud tagasi maksma, tundub, et äh, see on andnud oma panuse ja tundub, et olukord on nüüd palju parem, kui see oli varasemalt. suur aitäh, härra Jaar, palun. jah, ka mina arvan, et komisjoni vastus on piisav ja põhjalik. meil on Euroopa Investeerimispank oleme selle avanud väiksematele ettevõtetele selleks, et tagada suurem konkurents Euroopa Liidus, see on aset leidnud, intressimäärad on muutunud kahe protsendi ja viieteist protsendi vahel oli, on nad olnud. komisjon on vastanud ja me oleme näinud, et konkurentsi tulemused on nüüd näha. ja ütleme ka seda, et, et Küpros on on siin asjaomane riik. Küpros on see, kes peab sedasorti küsimustega tegelema ja ma arvan, et me peaksime sulgema selle petitsiooni, sest me ei saa siin petitsiooni esindajat kuidagi enam aidata. raskuste korral tuleb pöörduda siseriiklike ametiasutuste poolde. Äh, petitsioonide komisjon või ombudsman võib-olla tegutseb Küprosel igal juhul tundub, et komisjon on olnud edukas oma tegevuses, nagu kuulsime just praegu, intressimäärad on normaliseerunud petitsiooni esitamise tulemusena pues. De... Mm, olles ära kuulanud komisjoni esindaja, fraktsioonide esindajad ning olles läbi lugenud petitsiooni, siis ma arvan, et võime petitsiooni sulgeda. väga hea nii, sellega on siis kõik. ning lähme siis petitsiooni number äh, null üheksa neli kaks murd kaks tuhat kaheksateist juurde, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik Oliver Murphy Euroopa Noorte Föderalistide Organisatsiooni nimel Euroopa ühtse fiskaalpoliitika loomise kohta. teda pole samuti siin. seega annan ma sõna härra proua Lucia Vianale Euroopa Komisjonist no.. Muchas gracias. Uh, thank you. I will uh, speak in suur tänu, kõnelen inglise keeles, aitäh eh, esinaine, aitäh parlamendi liikmed. komisjon näeb eh, positiivseid aspekte petitsioonis iseäranis, eh, arvestades teie stabiliseeriva, stabiliseerivaid aspekte euroalal. komisjon on esitanud ka ettepaneku määruse osas ja Euroopa ja mis tegeleb investeeringute stabiliseerimise funktsiooniga, on ka teisi algatusi, kuid mis puudutab teie kõige viimast arvamust ja soovitusi ja arenguid nõukogus, siis see kõik tingimata ei lähe Äh, soovitud suunas, mida sooviks petitsiooni esitaja ja parlament. euroala eelarve täpsemalt ei ole kavas. ja lihtsaks ähm, konkurentsi ja lähenemise instrument ei tegele stabiliseerimise teemadega. arutelud Euroopa investeeringute stabiliseerimise funktsiooni üle pole nõukogus tegelikult kunagi alanud, kuivõrd seisukohad liikmesriikidel on väga erinevad. stabiliseerimine on äh, kujunenud teatud mõttes tabuteemaks ja ühine äh, konsolideeritud äh, maksubaas, millest te räägite siin töö veel jätkub kuid takistusi nõukogus on päris palju. suur aitäh. koordinaatorid. Eh, Mari Flore. suur aitäh. tere õhtust kõigile eh, kolleegidele ma võtan sõna, sest olen Viie Tähe liikumise ähm, liige ning Itaalia rahva esindaja. ei ole ma nõus sellise lähenemisega Euroopa maksupoliitikale. Rooma leping on kuuskümmend kaks aastat vana, mis Euroopa Liidu praegusel kujul ähm, alguse sai ning meid saab mõelda ainult valimis äh, huvidele, vaid äh, peame jagama riske ja probleeme. mis Euroopa Liit see on, kui Euro äh, Euroopa rahvad peavad ka ekslike pangandusotsuste tõttu äh, kannatama ning pärast Maastrichti lepingut Euroopa poliitika ja rahanduspoliitika on ebatäiulik ning ta on äh, eriti suures ohus, on euroala äh, poliitika, võttes arvesse, milline maks, dumping valitseb äh, maksuvaldkonnas ning selle tõttu kannatavad tervishoid, haridus ning pensionisüsteem. võttes arvesse viie presidendi aruannet, mis vaatab üle majandusliku tasakaalustatuse küsimuse ning nõuab, et meil peab olema eh, konkurentsiamet, eh, konkurentsi kontrolliv amet euroalal, meil peaks olema selline eh, selline amet, mis tegeleks demokraatia säilitamisega ja võitleks maksuparadiiside vastu, et meil oleks ka Euroopa makse Eh, maksuliit, mis saaks paremini eh, jagada ümber ka eh, rikkust, et garanteerida suurem võrdsus. härra Jaar. aitäh, ma arvan, et peaksime selle petitsiooni jätma avatuks. see on väga huvitav poliitiline protsess, millest praegu siin jutt oleme teatud äh, liikmesriikide arrogantsi siin näinud, ma ei räägi. ja meie tahaksime lihtsalt ära hoida selle, et inimesed peavad kannatama, meil on olnud finantskriis, on olnud äh, stabiilsuskriteeriumid euroalal ja küsimus on äh, komisjonile suunatud. miks ei ole te näinud, et et liikmesriikidel on raskusi. aga miks te pole seda märganud? see on sellepärast, et liikmesriigid pole kohaseid andmeid esitanud. nii et peaksime siin tõsisemalt töötama. harmoneerima maksusüsteemid näiteks, et meil ei oleks maksuparadiise ja peaksime töötama lihtsalt palju rohkem. sest kui tuleb uus kriis, siis selgelt mõjutab iga inimest väga tõsiselt, seepärast on see väga oluline teema, oleme, nagu öelnud, juba ütlesin, näinud liikmesriikide seas teatud arrogantsust, näiteks Saksamaa puhul. üksikasjalik info eelarve kohta, seda ei edastata parlamendile, mis tähendab seda, et parlament täpset olukorda ei tea tegelikult äh, rahade osas ja see on sisuline arutelu, seepärast ma kindlasti ei taha, et me sulgeksime selle petitsiooni parlament ja komisjon näevad vajadust muutustel järele ees, liikmesriigid aga, aga mitte, see on tõesti imelik olukord. pädev, me kindlasti ei tohiks sulgeda seda petitsiooni ja arutelu peaks kindlasti jätkuma. võib-olla kulub äh, sellele aastaid, aga igal juhul seda arutelu ei tohiks kindlasti jätta pidamata. mõtleme kriisidele, rasketele olukordadele. Äh, äh, kui päike paistab, kõik unustavad selle ja meil on aga maksuparadiisid, peame tegema asju korralikult Euroopa Liidus yeah,. proua Curtin Darling, saan väga lühidalt teha tõesti. mina olen praktiliselt nõus kõige sellega, mida Peeter Jaar just ütles. see on väga ebaharilik küll siin komisjonis aga sotsiaaldemokraatia seisukohast on see väga-väga tähtis teema ja ma arvan, et komisjoni vastus näitas, et arutelud on väga äh, vihased äh, parlamendi ja ka nõukogu vahel. selles kontekstis äh, peab see petitsioon kindlasti jääma avatuks. ja tahame veel kord saata selle pädevale komisjonile ja loodame, et ka nõukogus hakkavad asjad liikuma selles suunas et oleks rohkem solidaarsusel tuginev poliitika tulevikus, aitäh. suur aitäh. pärast äh, eelkõnelejate ärakuulamise äh, jätame petitsiooni avatuks, palume komisjoni poolt äh, kirjalikku vastust, sest seni meile ei ole seda edastatud ning palume ka komisjoni, majanduskomisjoni poolset raportit vastuseks sellele petitsioonile. suurepärane. nüüd lähme päevakorrapunkti üheksa juurde. see on petitsioon number null kuus neli viis murd kaks tuhat seitseteist, mille on esitanud Belgia kodanik Mark Smets. aktsiisi suurenemisest tingitud väidetava ebaseadusliku konkurentsi kohta Belgia veini ja alkohoolsete jookide turul petitsioon, härra Smets on kohal, seega on tal viis minutit aega, et oma petitsioon esitada. Tenemos al señor Smets. härra Smets on siin. noh. no, no, no.. teda pole siin. siis anname sõna komisjoni esindajale Colin O'Driscollile. Thank you and uh, good afternoon. aitäh, tere päevast kõikidele. mul on väga hea meel siin olla ja tutvustada komisjoni vastust. petitsiooni, petitsioon on seotud, nagu me teame, aktsiisimäärade äh, tõstmisega Belgias petitsiooni esitaja väidab, et see on mõjutanud äh, väikseid äh, jaekauplejaid Belgias, kes kauplevad alkoholiga. tarbijad on aga, neil, nad võivad osta alkoholi teistes liikmesriikides, see toob petitsiooni esindaja arvates kaasa ebaausa konkurentsi, kui ostetakse teistest liikmesriikidest madalama aktsiisimääraga. ühised reeglid on olemas küll selleks, et aktsiisimäärasid sarnastele toodetele sarnaselt rakendataks, kuid nende eeskirjadega on teatud probleeme ja selles mõttes ähm, aktsiisi alammäärad alkohoolsete jookide puhul, see, selle, see tõstab direktiiviga üheksakümmend kaks murd kaheksakümmend neli ja on ka äh, üheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm direkti-, direktiiv on seotud äh, õigusloomuliste menetlustega ja nõukogus on siin vajalik ühehäälsus. lisaks äh, raamseaduse direktiiv, siin on ainult harmoneeritud alammäärad, mitte ülemmäärad. ja mis tähendab, et liikmesriigid võivad vabalt ise rakendada aktsiisimäärasid, mis on äh, kõrgemad vastavalt oma siseriiklikele poliitikatele. see on aastate jooksul muidugi viinud selleni, et erinevused aktsiisimäärades alkohoolsete jookide puhul on väga erinevad. nüüd, äh, kas kiirendada harmoneerimist? komisjon on minevikus üritanud alammäära suurendada realistlikumate määrade suunas kui need, milles lepiti kokku üheksakümne teisel aastal, mis ta on loomulikult äh, mõjutanud inflatsioon. komisjon tegi ettepaneku aastal kaks tuhat kuus seda toetasid väga paljud liikmesriigid, kuid siiski vajalikku ühehäälsust ei saadud. liikmesriikidel on omad siseriiklikud vajadused ja mitmed ei toetanud seda ettepanekut. komisjon võttis ettepaneku tagasi aastal kaks tuhat viisteist, see oli laual olnud seni, kuna vahepeal ei ole tekkinud mingisugust liikmesriikide nägemuste lähenemist aktsiisipoliitika osas alkohoolsetele jookide puhul ja me öö, äh, oleme näinud, et olukord ei ole muutunud sellest ajast. mis puudutab ebaõiglast konkurentsi ja isiklikke oste teistes liikmesriikides, detsembris kaks tuhat seitseteist nõukogu kutsus üles komisjoni üle vaatama kaugmüüki ja isiklikuks tarbeks tehtavaid oste selleks, et mõningate potentsiaalsete puudujääkidega praeguses korras hakkama saada ja selleks vastu seista võimalikule kuritarvitamisele. inimesed äh, väidavad, et ostavad alkoholi enda tarbeks, kuid tegelikult teevad seda ebaseaduslikult. selle tulemusena oktoobris kaks tuhat kaheksateist alustasime uuringut artikkel kolmkümmend kaks ja kolmkümmend kuus põhjal äh, see, see puudutab harmoneeritud äh, aktsiisimäärasid me oleme peaaegu jõudnud nüüd lõpule ja uus komisjon kindlasti tunneb huvi meie uurimust, uurimuse vastu otsuste langetamisel ja kindlasti on vägagi teadlik kõigi osapoolte murest, kaasa arvatud petitsiooni esindaja ja temalt oleme ka palunud, et ta, et ta panustaks sellesse uuringusse, mille me oleme tellinud. nagu te hästi teate, praegune komisjon hetkel on ametist lahkuv komisjon, kohusetäitja komisjon. suur aitäh. Eh, kas keegi soovib fraktsioonidest sõna? ei? Äh, härra Jaar, ma olen ainult nõu-, saan ainult nõustuda. tüüpiliselt liikmesriikide pädevus, meil on siseturg, miinimum äh, aktsiisimäärad teisest küljest erinevused on lubatud, harmoneerimist ei soovita näha. kui olukord äh, kellelegi ei meeldi, ainus, mida saab teha, on maksude harmoneerimine, komisjon ka võitleb selle nimel. ja vaatan siin kolleegi poole. ma arvan, et ähm, mõlemad otsused võiksid olla loogilised, sulgeda või jätta avatuks see petitsioon. kuivõrd tegemist on liikmesriikide pädevusega, nemad vastutavad maksude küsimuste eest teisest küljest, aga komisjon siiski üritab tagada paremat ühtlustamist. nii et vaatan siin esinaise poole, võib-olla peaksime midagi otsustama. kas me laseme esinaisel otsustada? üht mõlemat pidi võib teha. Äh, komisjon, kui me jätame selle avatuks, siis peaks komisjon andma rohkem infot. aitäh. ma olen nõus, et see on sedasorti küsimus, kus meil on miinimummaks, ühtlustatud maksumäär ja liikmesriigid kehtestavad erinevaid määrasid, siis on alati neid kes näevad, et see negatiivselt mõjutab nende äritegevust ja nende huve. aga mulle tegi komisjoni vastus heameelt ja minu arvates oli see väga positiivne, et äh, petitsiooni esindaja on nüüd otseselt kaasatud konsulteerimisprotsessi ja selli-, sellises olukorras, ma arvan, oleks igat-, oleks õige petitsioon sulgeda. kui tulevikus äh, peaks sarnane olukord tekkima, siis petitsiooni esitaja võiks alati uue petitsiooni esitada ja paluda meie toetust veel kord kuid praeguse petitsiooni kontekstis ma arvan, et äh, komisjon on otseselt kaasatud, äh, petitsiooni esitajaid on kuulda võetud ja minu soovitus oleks, et äh, need küsimused tõstataks ka Belgia föderaalvalitsuse ja ametiasutuste tasandil samal ajal. Perfecto, muchísimas gracias. suurepärane, aitäh, kuna mõlemad koordinaatorid on sellega nõus, äh, siis äh, sulgeme selle petitsiooni. Lähme nüüd päevakorrapunkti kümme juurde. Äh, petitsioon number üks, tuhat ükssada üheksakümmend murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Prantsusmaa kodanik Grégoire Servet Hiinast imporditavate elektrijalgrataste maksustamise kohta. anname sõna komisjoni esindajale Harald Schmidtile tere! see petitsioon on seotud dumpinguvastaste maksudega seoses elektrijalgrataste impordiga Hiina Rahvavabariigist. komisjon on uurinud nii dumpinguvastaste meetmete kui tollitariifide küsimust, selgitan, mida komisjon teinud on sest dumpinguvastane uurimus ning subsiidiumite küsimus eh, toimusid Euroopa tööstuse taotlusel ning eh, ettevõtted, eh, importijad, eksportijad ning elektrijalgrataste kasutajad on saanud osaleda ning seda võimalust on ka ära kasutatud, meie uurimine näitab selget, selgelt, et, et olukord on ebaõiglane, sest Hiina tootjad saavad äh, toetusi ning see kahjustab Euroopa elektrijalgrataste tootjaid. sellega seoses võeti äh, kasutusele tollitariifid, et neid äh, meetmeid kompenseerida. miks komisjon seda teeb? sest nende Eh, eh, toodete eh, sissetoomine moonutab turuolukorda, sest Euroopa tootjatel on õigus oma tooteid müüa turul, kus ei toimu turumoonutusi. ning harilikud jalgrattad ning elektritõukerattad näitavad, et tariif, tollitariifide kasutusele võtmine ei äh, vähenda jalgrattamüüki, vaid parandab lihtsalt äh, meie tootjate olukorda. Äh, ning e-mobiilsuse jaoks on elektrijalgrattad äärmiselt olulised, meil on tohutu turg sellele tootele, need on äärmiselt oluline selleks, et Euroopa keskkonna eesmärke täita. aitäh, suur tänu! Eh, ning järgmisena saab sõna proua Gerton. mina mm.. aitäh, aitäh komisjonile, jah. minu kogemused Euroopa Parlamendi rahvusvahelise kaubanduskomisjonist on see, et kui komisjon kehtestab dumpinguvastaseid meetmeid, siis sellele eelnevad põhjalikud uuringud, mõjuhinnangud ja ka kaebused tulevad kui meetmeid kehtestatakse, aga need meetmed on selleks, et tagada võrdsed tingimused, nagu ka komisjoni esindaja ütles. seega ma arvan, et iga juhtumi puhul on ikkagi keegi Euroopa Liidus, keda need dumpinguvastased meetmed ei puuduta. see ei ole kunagi mustvalge, aga ma arvan, et äh, aususe huvides peaks petitsioon jääma avatuks ja võib-olla peaksime selle uuesti läbi vaatama vastavalt siis sellele, kuidas need meetmed ajaga äh, leiavad kohaldamist ja see jätab siis petitsiooni esitajale samuti samuti õigu-, võimaluse sellest veel rääkida. ma usun, et, et komisjon väga selgelt ütles, et dumpinguvastased meetmed on õiglased ja proportsionaalsed, aga nagu me teame, on neid, keda need mõjutavad ja sellest tulenevalt me peaksime petitsiooni jätma avatuks. kui midagi uut esile kerkib petitsiooni esitaja seisukohalt, siis me saaksime seda uuesti arutada petitsioonide komisjonis. jah, ma kardan, et ma nüüd rikun ära selle ilusa harmoonia siin, aga mina tahaksin ütelda, et me pigem võiksime selle petitsiooni sulgeda. komisjon ütles, et dumping toimub, seega võtsime meetmeid ja sellest tulenevalt me võiksime sulgeda selle. muidugi mõista, see kõik on väga pikka aega kestnud juba nagu ikka tundub, et Ameerika Ühendriikides on võimalik asju kinni ajada aja,, ki, võimalik asju kinni ajada, president äh, säutsub ja ongi tehtud. Euroopas läheb see aeglasemalt, nüüd aga meil dumpinguvastased meetmed olemas, võime petitsiooni sulgeda, kui sellest ei piisa, siis võib-olla tuleb veel petitsioone, aga ma ei tea, vaatan nüüd oma kolleegi poole, ma usun, et võiksime ikkagi sulgeda. sest et äh, tundub, et kõik oleks nagu ära tehtud. kas saate ütelda jah ja siis jälle tuleb väike välja? harmoonia huvides äh, jah, aga nagu ma ütlesin, kui dumpinguvastased meetmed on võetud, siis on äh, ilmselt põhjalik uurimine aset leidnud, aga ma arvan, et on äh, ikkagi õiglane tagada, on õiglane ütelda, et dumpinguvastased meetmed tagavad võim-, võrdsed võimalused kõigile, aga võib-olla mõningaid need ikkagi mõjutavad negatiivselt. kui sulgeme, siis äh, minu soovitus oleks sulgedes anda teada petitsiooni esitajale, et, et sulgesime, aga jätame neile võimaluse uue petitsiooni esitada, kui äh, olukord muutub. ehk siis oleks selge, et me mõistame, et dumpinguvastased äh, meetmed ei ole vastu võetud äh, alatiseks, loodetavasti olukord muutub. võrdsed tingimused tekivad ka Hiina impordiga arvestades ning vast need asjad äh, leiavad lahenduse tulevikus. ka mina olen harmoonia poolt. Mm, ma näen, et siin härra Jaari ja proua Kertini vahel harmooniat on. mulle meeldis see, et komisjon oma kirjalikus vastuses ütles, et me võime alati asju uuesti läbi vaadata aasta pärast, pärast äh, algse tähtaja möödumist äh, dumpinguvastastele meetmetele. see võimaldaks siis petitsioonide esitajal äh, läbivaatamist taotleda. see aasta hiljem läbivaatus võib-olla võimaldab siiski petitsiooni avatuks jätta, jätame seega siis petitsiooni lahtiseks ning kui aasta jooksul ei ole uusi petitsioone olnud, siis sellisel juhul me võiksime automaatselt sulgeda selle petitsiooni, kui olete nõus sellega. nii jääb ka harmoonia kehtima fraktsioonide vahel. suurepärane, väga hea. Lähme siis nii edasi Läheme üheteistkümnenda punkti juurde. Prantsuse kodanik on esitanud selle petitsiooni regionaalse solidaarsusliidu poolt Britanniast härra Charles Guillot. tegemist on äh, taimekaitsevahenditega kokkupuute kohta. kas teid on siin mitu, kas ainult üks tahab teist sõna või mitu, kaks? kaks hästi, igalühel on siin, mõlemal teist on kaks kolmkümmend aega, et oma petitsiooni tutvustada. ja kokkuvõtteks samuti kaks minutit, ehk siis üks minut ühele ja üks teisele või siis kaks kokku. palun. suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine. oleksime tahtnud ära kuulata Euroopa Komisjoni arvamuse, sellepärast et kolmandat korda juba tuleme siia komisjoni ette ja ootame siis komisjoni raportit äh, just töötajate kaitse kohta. Äh, põllumajandus, tööhõive ja sotsiaalküsimuste ministeeriumi poole oleme samuti pöördunud ja me tahaksime, et praegu Euroopa Komisjon võtaks enne meid sõna. kui tahate, siis annan esimesena sõna komisjonile ja seejärel saate teie viis minutit kokku Andrew Griffith, palun um.. suur aitäh. nüüd, mis on muutunud viimasest korrast peale, kui me aprillis arutasime petitsiooni esmalt, küsimused, mis te tõstatasite, puudutavad nii töötajate ohutust kui ka taimekaitsevahendeid. Äh, minuga on siin ka tööhõive peadirektoraadi kolleeg mina tahaksin peatuda kahel aspektil, esiteks Prantsusmaa raport kestliku taimekaitsevahendite kasutamise kohta, mida arutati eelmine kord, see on nüüd avalikustatud. see on ka TG Sante veebilehel väljas, see siin pärast arvamuste vahetust Prantsuse võimudega saime rahuldava vastuse Prantsusmaa poolt ja ka tegevuskava saime neilt selle kohta, kuidas kestliku taimekaitsevahendite kasutamise direktiivi ellu rakendada. ja kaks tuhat kakskümmend siis vaatame üle ning äh, kontrollime, kas kõike, mis lubati, sai ka tehtud. nüüd, mis konkreetselt puudutab petitsiooni ning äh, mürgitusjuhtumeid ning äh, ohutust Britannias, siis saime Prantsuse võimudelt vastuse, tööhõiveametilt. ja peame ka Põllumajandusministeeriumiga neid küsimusi arutama, sellepärast et siin olid teatud lüngad ja nende vastuste saamine on aega võtnud. ligi kolm kuud läks Prantsusmaal aega enne vastata ning lõppe, lõpuks ometigi saime ka neilt vastuse seitseteist oktoober ja meie esmane hinnang sellele on see, et info oli igati äh, see, mida vajasime ning sellest tulenevalt äh, saame oma hinnangu koostada ning saame selle esitada kirjalikult, kui olete nõus. ja siis saame ka selle kokkuvõtet tutvustada. annaksin sõna ka komisjonile Uh, Jean-William Evelinile. Yes, thank you. jah, aitäh. mis puudutab äh, töötajate ohutust ja tervis, siis äh, oleme meie ka uurinud seda petitsiooni, vähemalt oleme nõus kolleegiga äh, tervishoiu peadirektoraadist. ka meie analüüsime praegu Prantsuse võimudelt saadud teavet lähtudes ka Euroopa Liidu sellealasest õigusloomest. meil on päris palju õigusakte, millega on sisse viidud miinimumnõuded ja liikmesriigid võivad veel karmimaid meetmeid võtta. ellurakendamine eh, ja kohaldamine sõltub liikmesriikidest endist suuresti. aga nagu öeldud, hindame me praegu seda infot, mis me oleme Prantsusmaalt saanud nagu ka kolleeg ütles, aitäh. suur aitäh ning nüüd saab tõesti sõna härra petitsiooni esitaja. Donc... suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine. me näeme, et Prantsusmaa tõesti on äh, sõnades suurepärane nagu ikka, aga direktiivi ellurakendamise osas on tegelikult tekkinud lünki, siin on tohutu vahe selle vahel, mida öeldakse, mida tehakse, juba mitu kuud me oleme näinud et nii sotsiaalõigus eh, kui ka halduskohtute ees ja ka Riiginõukogu ees on olnud kohtuotsuseid selle kohta, eh, mis puudutab eh, taimekaitsevahendite kasutamist. meie petitsiooni esitajatena tahame, et Euroopa Komisjon koostaks täpse raporti nagu ka esimese direktiivi kohta selles valdkonnas, niikaua kui sellist raportit ei ole, me tahame, et petitsioon jääks avatuks. suur aitäh, nüüd saab sõna teine petitsiooni esitaja. suur aitäh. Sergio sõnade jätkuks tahaksin lisada, et on ilmselge, et viimasest korrast peale, kui siia tulime, oleme saanud uusi andmeid, selle aasta märtsis meil neid andmeid ei olnud veel, näiteks meil on äh, arvnäitaja äh,, mille saime äh, nii äh, põllumeeste kui ka äh, tööandjate äh, kindlustuselt äh, järgmise teabe nimelt kaks tuhat viissada Parkinsoni juhtumit, äh, lisaks äh, muud haigusjuhtumid, mis on seotud suure tundlikkusega erinevate kemikaalide vastu, on samuti muud neuroloogilised haigused, vähkkasvajad. Parkinsoni ei tunnustata praegu professionaalse haigusena, aga me näeme, et nende taime et taimekaitsevahend kasutatakse üha rohkem põllumajanduses, kaksteist protsenti rohkem. me näeme samuti, et üha rohkem puutuvad äh, ka naabrid kokku äh, taimekaitsevahendite kasutajatega. see tähendab seda, et äh, maaelanikkond on, puutub üha rohkem kokku nende kemikaalidega. see on äärmiselt oluline seega, et praegune petitsioonimenetlus jääks avatuks. meie jaoks on tegemist võimalusega jõuda nii kaugele, et ohvreid kaitstakse, hüvitis määratakse. ja kui Prantsuse võimud ei tee seda, mis nad peaksid selleks, et oma elanikkonda kaitsta, siis ma usun, et tuleks kriminaalkorras äh, kaebused esitada, sellepärast et Prantsusmaa peab äh, kaitsma oma elanikkonda, peab omama ülevaadet äh, olukorrast. andmed on täiesti kohutavad, ma tean, millest ma räägin, sest olen ise põllumees. me peame asju muutma ja me tulime siia selleks et äh, taimekaitsevahendite küsimusega tegeletakse, sellepärast et taimekaitsevahendite äh, kasutamise puhul äh, on olukord vähemalt sama hull kui asbesti kasutuse korral. suur aitäh, fraktsioonide esindajad. proua Maistri, suur aitäh kuulates äh, kõnelejaid ja vaadates äh, dokumenti, mis petitsiooniga kaasa saadeti ning võttes arvesse, et tegemist on olulise teemaga, nagu seda petitsiooni esitaja ütles, äh, millega seoses on ka väga palju Euroopa direktiive, mis reguleerivad kõige pest-, kõike seda, mis on teatud pestitsiidide kasutamisega äh, mis mõjutavad otseselt äh, inimeste tervist, siis äh, meile tundub, et see on teema, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata. kuulates seda, mida ütles komisjon, kui pärast seda, kui kuid on äh, palutud aruandeid ja kohaleviimist, ei ole seda informatsiooni suudetud edastada Prantsuse võimu esindajatele siis meie omalt poolt äh, toetavad äh, petitsiooni avatuna noh, säilitamist, sest räägime siin ju inimeste tervisest, äh, keda mõjutavad keemilised tooted ning konkreetselt paljud haigused, mis nagu on tõestatud, on konkreetselt inimeste keskkonna kokkupuutest äh, Ähm, kontrollimatu äh, pestitsiidide kasutamisega ning äh, senikaua, kuni komisjon äh, piisavalt ei selgita olukorda, ma leian, et tuleb pestitsioon, petitsioon avatuna hoida, aitäh. suur aitäh. ja järgmisena saab sõna härra Kanif. Thank you. I think it's, it's quite clear. aitäh, ma arvan, et olukord on päris selge, ei ole kahtlust selles, et me peame petitsiooni jätma avatuks. ilmselgelt uuringud näitavad, et tegemist on väga tõsise probleemiga. ja võib-olla peaksime pöörduma komisjoni poole nõudma kiiremat, tõhusamat uurimist, sellepärast et ilmselgelt praegu on see liiga palju aega nõudnud. ja seega ka riskitase tõuseb. siin on inimesed kohal Äh, kellel on tõsised hirmud äh, ja neil on tõsiseid põhjusi hirmu tunda. seega ma arvan, me peaksime petitsiooni jätma avatuks ning äh, kiireloomulisemat tegutsemist nõudma. suur aitäh, lõpetuseks saavad kaheks minutiks ära petitsiooni esindajad. jah, aitäh, ma usun, et kõik öeldi ära me näeme, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament direktiivide ja määruste näol on väga palju ära teinud selleks, et kaitsta tööandjaid, eh, töövõtjaid ja, ja elanikkonda. aga Euroopa Parlamendi tööks on samuti kontrollida, et need direktiivid ikkagi eh, kohaldataks. nii et ma arvan, et praegu Prantsusmaa, paljud Prantsuse jurisdiktsioonid mõistavad hukka praegu toimuva tegemist on keskkonna, tervishoiu äh,, Äh, tragöödiaga, siin on ka kolm inimest täna kohal, kes on tõsiselt kannatanud taimekaitsevahenditega kokkupuute tagajärjel. sellest tulenevalt usun, et Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjon peaksid survet avaldama Prantsuse võimudele selleks, et nad võtaksid vastavad äh, meetmed selleks, et rahva tervis tagada. palun, härra petitsiooni esindaja jah, aitäh, kui lubate paari sõnaga. Prantsusmaa puhul on teada andnud soovist äh, eraldi käsitleda soovituslikku külge ning toodete müüki me teame, et need tooted, äh, taimekaitsevahendid on kõrge lisandväärtusega ettevõtete jaoks. me teame ka, et ei ole ilmtingimata soovi vähendada seda, sellepärast et suured kooperatiivid ja ka suured eraettevõtted soovivad müüa tooteid, mis on äärmiselt ohtlikud. Prantsusmaa puhul on puudu sellest peaks olema alati eh, Prantsusmaa peaks välja pakkuma omalt poolt alternatiivseid eh, vahendeid eh, taimekaitsevahendite kasutamisele, kui me ei ole suutnud kaugemale minna alternatiividega, siis see mahu küsimus ja kasutusmäär üldiselt ei vähene. mängus on meie tervis, meie laste tervis, lastelaste oma taimekaitsevahendite küsimus meie jaoks on äh, lahinguks, lahinguks, mille me peame võitma. teistsugune põllumajandus on võimalik, kui me endale selleks äh, vajalikud vahendid anname. suur aitäh petitsiooni esitajatele pärast komisjoni ja saadikute ärakuulamist. me hoiame petitsiooni veel avatuna ning palume veel kord Prantsuse võimudelt, esitame teistkordse meenutuse neile läbineda alalise esinduse, et nad petikomisjoni äh, teavitaks pidevalt äh, olukorra arengust, palume Euroopa Komisjoni, et nad äh, Eh, samuti teavitakse olukorra kohta meie eh, komisjoni võimalikult detailselt eh, ning ENVI komisjon teeb selle teemaga edasist tööd, aga me palume siiski, et Euroopa Komisjon selle küsimuse arutamist arutamisest meid teavitaks, siin on kõigi tervis mängus. suur aitäh petitsioonide esitajatele, et te siia tulid ning lähme nüüd päevakorrapunkti kaksteist juurde. see on äh, petitsioon number kuuskümmend murd kaks tuhat seitseteist, mille esitas Saksamaa kodanik äh, kahe allkirjaga äh, seoses määruse number tuhat kuuskümmend üheksa, kaks tuhat üheksa mittejõustamise kohta Saksa ametiasutuste poolt seoses Schwäbisch hallis asuva nõuetele mittevastava biogaasitehasega näeme, et petitsiooni esitaja pole siin, anname äh, sõna komisjoni esindajana Alf Ekberg-Passelile. Thank you very much, madam chair, good afternoon. suur aitäh. see petitsioon on seotud äh, biogaasi äh, tehase loomisega ja petitsiooni esitaja arvamusel, et heakskiit saadi rikkudes äh, tuhat kuuskümmend üheksa, äh, kaks tuhat üheksa määrust. eelnevalt sellele petitsioonile kaks tuhat seitseteist oli esitatud samalaadne kaebus samadel alustel ning selle kaebuse läbivaatamine lõpetati, sellepärast et komisjon tegeleb äh, põhimõtteliselt süstemaatiliste rikkumistega Euroopa Liidu seaduse ellurakendamisele liikmesriikidest siinkohal, aga leidi, et tegemist ei ole komisjoni, petitsioonide komisjoni et see ei ole päd-, komisjoni pädevuses, eh, tegemist on üksikjuhtumiga. ning rikutakse ka liikmesriikide ning komisjoni eh, jõudude tasakaalu. pärast aga petitsioonide komisjoni otsust kaks tuhat üheksateist komisjon saatis Saksamaale kirja juulis ja me nõuame Saksa keskne pädev asutus edastaks rohkem infot võimaliku tulevase tegevuse kohta. ma pean teada andma kahjuks, et siiamaani ei ole me saanud mingit vastust Saksamaa poolt. võttes arvesse, et tegemist on nüüd süstemaatilisema juhtumiga, tahaksin meelde tuletada, et vastavalt tänastele andmetele on üle kuue tuhande biogaasi tehase, mis on saanud heakskiidu vastavalt meie e, tootmise e, seadusandluse. Baden-Württembergis ning tegemist on ilmselgelt äh, puudujääkidega meie seadusandluse ähm, ellurakendamisel, me usume, et need juhtumid peaksid leidma hea, peaksid saama heakskiitmist ja arutamist lenderite tasandil. komisjon peaks aga ikkagi silmas peal hoidma sellel, kas biotoodete äh, puhul äh, Euroopa seadusandlust kohaldatakse õigesti ning peaks astuma samme, kui on selge, et tegemist on süstemaatiliste rikkumistega või ebatäiusliku kohaldamisega. rohkem siin ei olegi midagi ütelda, seega ma leian, et petitsioonide komisjon või petitsioonide esitajale peaks tegelikult leidma mingi muu lahenduse, kuidas äh, see probleem äh, ära klaarida Saksamaal. suur aitäh. kas äh, fraktsioonidest soovib keegi sõna võtta? jah, palun. meil on üsnagi vähe öelda, sest informatsiooni pole palju väga raske on midagi öelda, kui pole isegi mingisugust tehnilist aruannet, mis äh, meile annaks aluse endale mingisugunegi ülevaade saada sellest, mis äh, eh, kas selle kohta, kas petitsiooni esindajal on petitsiooni esindamiseks alust või mitte. et loodetavasti meile see informatsioon edastatakse, sest muidu ei saa me komisjonina edasi tegutseda. nii et äh, ma ei tea, kuidas oleks võimalik äh, selle, äh, kuidas oleks võimalik edasi tegutseda ja millal oleks võimalik saada Saksa kohalike võimude käest äh, mingisugune vastus. suur aitäh! kui te olete nõus, siis ma teen ettepaneku see petitsioon avatuna hoida ning esitame palve ka Saksamaa kohalike võimude esindajatele, et nad meid informeeriks edasi, sest praegusel hetkel äh, meil vastust nende poolt ei ole, ilma selleta pole meil piisavalt äh, informatsiooni selleks, et äh, otsustada, nii et me ei saa öö, äh, otsustada, kas seda petitsiooni sulgeda või lisainformatsiooni küsida, nii et palume, et meile vastataks. suur aitäh. Lähme nüüd päevakorrapunkti kolmteist juurde, see on petitsioon number null neli, eh, null kaks neli kaheksa murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Itaalia kodanik Benedetto Rubetti ja milles väljendatakse vastuseisu vage meestamistehase ehitamisele Elva saare sõltumatu veevarustuse tagamiseks. petitsiooni esitajad ei ole praegu siin, seega me anname sõna Euroopa Komisjonile keskkonna eh, osakonnale Johannis Kavalasov sõna. Thank you, madam chairman, ladies and gentlemen suur aitäh, lugupeetud esimees, daamid ja härrad, tere pärastlõunat ja aitäh võimaluse eest äh, täna siin äh, sõna võtta. petitsiooni esitaja väidab, et äh, Itaalias ehitatud soolatöötlustehased on tekitanud probleeme. me oleme läbi vaadanud petitsiooni ja selle põhjal oleme läbi vaadanud äh, ka äh, keskkonnadirektiivi ning äh, peame läbi vaatama selle mõju keskkonnale ning sellest oma järeldused tegema. me peame vaatama, kas veemakestamistehas langeb selle seadusandluse alla või mitte, meie meelest mitte. meil on ka direktiiv ja väidetakse, et selle tehase ehitamine võib mõjutada pinnast, siis me peame arvestama neli punkt seitse veedirektiivist ja vastavalt selle tehase loomisele Itaalias me ei ole täheldanud eh, mingeid rikkumisi. kui veemakestamistehas on ehitatud äh, rannikust kaugemale, siis võiks tehtida oht, kus veetöötlus äh, võib äh, mõjutada negatiivset olukorda, aga me leiame, et siin on arvestatud vajaliku vahemaaga rannikust kaks-kolm kilomeetrit. ei ole mingit negatiivseid tagajärgi kaasa toonud. ja lõpetuseks keskkonnahinnang. me mõistame, et veemakestamistehased ei ole kaetud selle keskkonnamõju hinnanguga, aga sellest hoolimata liikmesriigid saavad alati karmimaid meetmeid kehtestada omaenda riikide siseselt. mitte miski taksti-, takista seega Itaalia võime läbi viima keskkonnahinnangut, kui seda juba tehtud ei ole. seega jõudsime järeldusele, et võttes arvesse olemasolevat infot, oleks võib-olla petitsiooni esitajal kõige mõt-, mõistlikum pöörduda oma võimude poole kohalikul regionaalsel tasandil ja uurida välja, kas on rohkem informatsiooni nende meevaorganisatsioonide tehaste kohta ja hiljem siis, kui tõepoolest probleem on, siis tuleks pöörduda jällegi Euroopa Liidu poole. Perfecto, muchísimas gracias. suurepärane, aitäh, kas äh, mõni fraktsioon soovib sõna võtta? jah, härra Kanejev, palun uh,. Äh, jah, aitäh. vastavalt informatsioonile, mis me saime, ma tõesti leian, et Euroopa institutsioonidel ei ole siin oma rolli. võib-olla on petitsiooni esitaja enda öö, probleemiks see, et ta ei ole mingit tõsiseltvõetavat informatsiooni esitanud, aga jällegi meil on ka päris spetsiifilisi detaile ja faktid. me ei saa seda hinnata Euroopa Liidu tasandil nii et ma teeksin pigem ettepaneku sulgeda see petitsioon. väga kena. kas keegi soovib veel sõna? jah. ma mõtleks, ütleksin, et kuna ei ole keskkonnamõju aruannet eh, esitatud, siis võiks seda küsimust avatuna hoida, kuni selles osas on selgust kuid proua Maestra, te siiski palute seda äh, raportit sulgeda, ma vist väljendasin ennast halvasti e,. et äh, kui me, kuna on äh, palutud dokumente selle küsimuse täpsustamiseks, et tõestada, et see, selle veepuhastusjaama ehitamine võib kahjustada keskkonda, siis võiks äh, Äh, pisut täiendavat informatsiooni taotleda ning ähm, äh, see läbi uurida ja siis võib selle äh, sulgeda, kuid vähemalt anda see võimalus, et seda infot meile edastatakse. väga hea. teeme praegusel hetkel siis niimoodi, et me jätame selle avatuks, kuna Äh, petitsiooni esitaja ei ole vastanud, kuna tema on selle petitsiooni esitanud, äh, pöördume uuesti tema poole, et ta edastaks meile kahe kuu jooksul äh, ta peab vastama ning ja siis otsustame selle sulgemise üle koordinaatorite koosolekul. ja nüüd lähme päevakorrapunkti number neliteist juurde see on viimane täna päevakorras ning selle esi-, see on siis null null seitse kuus murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Itaalia kodanik Manuela Giacomini loomade heaolu sihtasutuse Animal Welfare Foundation nimel verefarmide Tiine Märase erum gonadotropiini kohta. petitsiooni esitaja on kohal, seega tere tulemast meie komisjoni, teil on viis minutit, et äh, oma petitsiooni tutvustada ning kui oleme komisjoni ära kuulanud, siis teil on uuesti kaheks minutiks sõna, palun. niisiis, äh, teil on nüüd sõna. Teil on sõna. Thank you very much for giving me the opportunity to suur aitäh, et andsid mulle võimaluse täna rääkida neist küsimustest, töötan äh, sihtasutuse nimel, Welfare Foundation nimel ning kaks tuhat viisteist peale olen selle küsimusega tegelenud. Neis äh, farmides võetakse tiinem ära äh, äh, seerumite ning äh, samuti ning kasutatakse seda hiljem. It's not working with the remote control. tundub, et ma ei saa puldiga hakkama. Unfortunately. kahjuks see ei tööta ei saa edasi kuidagi. mul oleks abi vaja. This one, no? No, no, this one. Yeah, that one. Okay. Thank you. Um, one of the main welfare concerns üks peamisi muresid on see, et äh, määrasid äh, Äh, käsitletakse väga karmilt, nad ei ole harjunud inimestepoolse äh, sekkumisega ning lisaks sellele see viib, toob endaga kaasa aneemiat ja muid hädasid. Äh, iga nädal võetakse kümme liitrit verd ning kui mära on rasestunud, siis mõne aja möödudes sooritatakse abort. paljud neist surevad Äh, lõpuks ilma eutanaasiata. ma ei tea, mida ma siin valesti teen. Now it's too far, it's kind of sorry, working slowly um,. If we can go to the third slide, please. palun kolmas slaid kaks tuhat kaheksateist uuringud näitasid, et olukord ei ole kolme aastaga paranenud. erinevatel põhjustel ei usu me, et ongi võimalik midagi parandada. esiteks, verefarmidel on tuhandeid veremärasid, väga, doonormärasid, väga kulukas oleks midagi muuta, nii et oleks võimalik verd ilma vägivallata kätte saada. teiseks abordid kahekordistavad kasumit sellepärast, et äh, rasedust on võimalik kaks korda aastas selle tagajärjel ning kolmandaks äh, määrad asuvad äh, kaugel asuvates piirkondades, nende parem kohtlemine ei ole sellest tulenevalt võimalik. The import of PMSG from South America should BMSG sissetoomine Lõuna-Ameerikast tuleb õpetada, sellepärast et rikutakse Euroopa eh, Liidu seadusandlust eh, loomatoodete puhul, võttes arvesse julma kohtlemist, on ilmselgelt puudu eh, hobuste veterinaarsest järelevalvest ning samuti farmide järelevalve puudulikkus on leidnud kinnitust kätsereeglid äh, äh, WTO kokkulepetest äh, samuti näevad ette artiklis kümme, et osapooled võivad võtma meetmeid, mis on, oleksid vajalikud selleks, et kaitsta avalikkust ning loomade tervist ja heaolu. tahaksin toonitada, et kaks tuhat üheksa Euroopa Liit äh, kehtestas äh, vastavalt artiklile kümme siiditoodetele äh, sissetoomiskeelu tahaksin pöörduda Euroopa Parlamendi poole nõuda seda, et PMS keele keeles kehtestataks samuti sissetulemiskeeld, võttes arvesse, et ligi kaks miljonit kodanikku on allkirjastanud petitsiooni ja väljendanud äh, rahva muret ning ilmselgelt on rikutud Euroopa Liidu seadusandlust. lisaks sellele PMS keele on ka sünteetilised alternatiivid Euroopa Liidu turul suur aitäh tähelepanu eest. suur aitäh petitsiooni esitajale, kes soovib fraktsioonide nimel sõna. vabandust, komisjon kõigepealt. Stanislav Raltšev saab komisjonist sõna. Madam Chair, good uh,, good. suur aitäh, lugupeetud esinejad, tere pärastlõunat, õhtut peaaegu komisjon on teadlik ja mures sellepärast, et äh, Lõuna-Ameerika riikides koheldakse halvasti hobuseid verefarmides ning ähm, me oleme ka infot selle kohta nõudnud, aga ma tahaksin meelde tuletada, et igasugune Euroopa Liidu loomade heaolu standard Äh, peab olema kooskõlas ka WTO reeglitega, nagu ka mainisite, aga kaubavahetuse puhul äh, räägime me tegelikult fütosanitaarmeetmetest ning see puudutab siis kaubanduskomitee äh, reegleid WTO-s. mis puudutab rikkumisi, siinkohal tahaksin toonitada ühte aspekti Euroopa Liidu loomade heaolu äh, seadusandlus kehtib ainult Euroopa Liidu territooriumil, mingisugust õiguslikku alust ei ole neid peale suruda kolmandatele riikidele eh, ettekäändel, et muidu ei saa loomatooteid või eh, eh, eksportida. kinni tuleb pidada WTO reeglitest, komisjon ei plaani seega keelustada BMSG importi, aga usub, et Lõuna-Ameerika riigid peaksid tagama selle, et rahvusvahelisi loomade heaolustandardeid äh, kehtestataks ning äh, ka Loomatervise Organisatsiooniga töötame me koos, äh, tagamaks seda, et neist standarditest kinni peetakse, aitäh. suur aitäh. jah, palun um,. suur aitäh ja aitäh petitsiooni esitajale väga paljud inimesed Euroopas on petitsioonile allkirja andnud, väga keerukas on äh, mitte lasta ennast mõjutada ka sellest videost, äh, sellest, kuidas äh, Uruguay's hobuseid koheldakse, samuti Argentiinas. sellest tulenevalt mul on tegelikult üks küsimus komisjonile. me hiljuti sõlmisime Euroopa äh, Mercosuri kokkuleppe Eh, mis seob mõlemaid riike. ning sellel on tegelikult päris eh, põhjalikud eh, loomatervise standardid. ma usun, et oleks mõistetav, et on mõistetav, et Euroopa elanikkond on päris mures, sellepärast et meie kaubandussuhted süvenevad, aga me ei kasuta neid kaubandussuhteid ja eriti just Euroopa Liidu Mercosuri raamistikus selleks, et loomade heaelu eest seista. seda avalikult ei mainitud, aga ma leian, et tegemist on olulise osaga meie suhetest nende riikidega ja väga huvitav oleks teada saada, kas see küsimus on tõstatunud läbirääkimiste kontekstis Mercosuri kaubanduskokkuleppe ümber ja kui ei, siis miks mitte? ja sellest tulenevalt petitsioonide komisjon võiks selle edastada ka Rahvusvahelisele Kaubanduskomisjonile. ja me võiksime nõuda, et need küsimused tõstataks, kui äh, toimuvad äh, läbirääkimised Ladina-Ameerika riikidega. ja võib-olla peaksime nõudma samuti jätkuarutelusid võimaliku tegevuse kohta äh, ra-, Rahvusvahelise Kaubanduskomisjoni tegevuses, siin mainiti ka muid tooteid, mille puhul keelus, keel sisse viidi. aga võttes arvesse seda, et meie kaubandussuhted nende riikidega muutuvad üha äh, tihedamateks, siis võib-olla võiksime ka seda küsimust arutada. kui nõus olete, enne kui ma annan sõna saadikutele, annan sõna Euroopa Komisjonile, et nad vastaks proua Gerton Darlingu küsimusele, kes küsis eh, kas Mercosuri lepingus eh, on selliste küsimuste järelevalvet ette nähtud? quite reasonable and I, I agree with the colleague. jah, aitäh. komisjon siin So... kas andsite meile sõna, aitäh. aitäh. mis puudutab kaubandusläbirääkimisi, siis kindlasti peame konsulteerima ka ehm, kaubanduspeadirektoraadiga. aga tahaksime kasutada võimalust ja meelde tuletada, et loomade heaolu standardite puhul meil ei ole õiguslikku alust imporditingimustena kehtestada, aga läbirääkimiste käigus peab ütlema, et tegemist on kahepoolse protsessiga ning teine osapool peaks ka mõistma seda, et meie jaoks on, me võime tugevdada loomade heaolu standardeid taolistes kokkulepetes. järgmisena saab sõna proua Evi. suur tänu, proua juhataja, ma soovisin samuti sõna võtta, et kõigepealt äh, esitada suur tänu selle petitsiooni tõstatajale. see, äh, mis seal toimub, on tõesti kohutav. kümned tuhanded hiined, märad äh, peavad taluma äärmiselt vägivaldseid, valulisi vere eemaldamisi, et nad, et võtta siis seerumit Eh, ning eh, selle, selle peavad eh, märad korduvalt tiineks jääma ning ehm, ei peaks ometi olema võimalik välja töötada sünteetilised alternatiivid, mis ei peaks, mis need kannatused ära jätaks. praegu lihtsalt aidatakse farmaatsiatööstusel miljoneid teenida, ilma et loomade aitamiseks midagi tehta. ning öeldakse, et Euroopa Komisjoni poolt, et kuna see kõik toimub teisel pool merd, siis ei saa midagi ära teha, see on vale, tegelikult on võimalused olemas eh, ning eh, meil peaks olema võimalik meie ekspordiekspertidel sellega tegeleda, kuid eh, praegu selline igasugune järelevalve on olematu ning veterinaarküsimustele ei pöörata mitte mingisugust tähelepanu ei, kas tõesti peetakse normaalseks seda, et piinatakse ära terve elu vältel, et, et seda seerumit saada ning ning peale selle sunnitakse neid korduvalt aborte üle elama ning selline nähtus solvab meie eh, eh, inimeste tervet mõistust. me oleme korduvalt palunud komisjon, et seda ähm, küsimust arutataks. mina saatsin sel teemal äh, volinik Andriu Kaitisele. komisjon aga on alati öelnud ei ning äh, äh, võib-olla peaks siis Euroopa Parlament olema selle küsimuse äh, edasi äh, viima, viia äh, sest ta peab leida ühendus selleks, et sellisele vägevallale ja surmale lõpp teha. palun, et petitsioon jääks avatuks äh, ning et äh, see äh, edastataks loomade heaolu töögrupile. ma olen nõus sellega, mida ütles Robertson Darling. on hea, et Euroopa Komisjon, et Indokomisjon sellest küsimusest teadlik oleks ning äh, et ta võtaks seda arvesse välja töötades meie kaubandussuhteid Lõuna-Ameerika, Ladina-Ameerika ning ka Mercosuriga ning selles komisjonis on äh, koordinaatorid, äh, kes võiksid esitada suulise küsimuse või välja töötada ka resolutsiooni sellel teemal, et meie parlament saaks äh, Euroopas selle toote keelustamise nimel tegutsema hakata. kui on võimalik seda teha, siis me peame seda tegema. suur aitäh! härra Kalev sõna ei soovi, siis ma annan sõna lõpetuseks äh, äh, kaheks minutiks petitsiooni esitajale. I would like to thank all. ma sooviksin tänada saadikuid selle petitsiooni toetamise eest. oleme olnud pidevas kontaktis kahe tuhande kuueteistkümnendast peale Euroopa äh, Komisjoniga. komisjon on alati vastanud meie küsimustele on vastused olnud ebatäielikud või mitterahuldavad. palusime näiteks eh, küsida EFSA käest, eh, et nad töötaks välja teadusliku seisukoha eh, loomade heaolu kohta BMSG tootmisele. Nad ütlesid, et see pole nende pädevuses, kuid see EFSA-l on siiski see pädevus olemas, nad esitavad teaduslikke soovitusi ja arvamusi kõigest, mis puudutab loomade heaolu ja tervist. näiteks kahe tuhande seitsmendal aastal küsis komisjon EFSA käest, nad äh, kirjutaks teadusliku arvamuse hülgepüügi kohta. see teaduslik arvamus ning Euroopa kodanike arvamus äh, on, äh, olid väga olulisel kohal selleks, et Euroopa keelustaks hülgetoodete müügi Kanada ja Norra esitasid WTO-le kaebuse Euroopa Liidule kohta ning äh, WTO, WTO toetas Euroopa Liitu äh, ning ütles, et äh, see impordikeel on selleks, et avalikku moraali kaitsta, eelkõige puudutab see loomade heaolu. lisaks väidab komisjon, et tead-, et loo-, teadusest loomade kasutamine Eh, kataks eh, tiinede määrade kasutamise BMSG eh, tootmisel, kuid tegelikult see ei laiene tiinedele määradele, nende verd ei võeta teaduslikel, vaid majanduslikel põhjustel. meie kohtumisel komisjoniga kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal lubas komisjon arutada võimalust verefarmide küsimuse arutamiseks, seda pole aga tehtud ning Euroopas, Uruguay's on äh, verefarm Syntax, mis BMSG-d transport äh,, impordib äh, Prantsusmaale äh,. me oleme korduvalt teavitanud komisjoni sellest, samuti teavitanud ka Prantsuse võime, kui BMSG illegaalne import endiselt jätkub. suur tänu teile! suur aitäh! suur aitäh, et, äh, et täna siia tulite kõigepealt komisjoni eh, esi, juhatus arvab, et eh, petitsioon tuleb avatuna, avatuks jätta, palume, et eh, komisjon, kaubanduspeadirektorat komisjonis peaks esitama oma seisukoha kaubandusleppe osas Mercosuriga. et vaadata üle selle seisukohad looma tervise ja heaolu kohta samuti palume, et nad esi-, et neile esitaks oma arvamuse Inta komisjon, et nad esitaks meile informatsiooni kogu selle kaubandusleppe osas. kolmas punkt, mille me esitame, on siis see, et äh, kuna Euroopa ähm, äh, komisjon äh, ja Euroopa Liit alati järgib WTO otsuseid ning äh, samuti ning kuna äh, loomade heaolu äh, küsimuses tuleb samuti WTO ettekirjutusi järgida, ma teeksin paluda Rahvusvahelise Kaubandusorganisatsioonilt ja Loomade Heaolu Organisatsioonilt, et nad esitaks meile oma arvamuse selles küsimuses, kuna komisjonil on olnud mitmeid kohtumisi nende päritoluriikide esindajatega ning äh, komisjon oma tänases äh, vastuses kordas pidevalt, et päritoluriigid peavad äh, Euroopa reegleid täitma ning samuti ka Rahvusvahelise Kaubandusorganisatsiooni ja Noormade Heaolu Organisatsiooni ettekirjutusi täitma. palume arvamusi nende kahe organisatsiooni käest selle eh, eh, olukorra kohta, võttes arvesse, et on esitatud mitmeid petitsioone Eh, selle küsimuse lahendamiseks. seega palume siis eh, need kolm arvamust eh, erinevatelt organisatsioonidelt petitsiooni lahendamiseks. suur aitäh, kui ma nüüd ei eksi, siis oleme me, jah, palun proua Jõvi. ma tahtsin, kas oleks võimalik ka ehm, ühisele töörühmale Animal Welfare'i Ehm, teema saata. jah, kahtlemata. niisiis, äh, tänane koosolek on lõppenud ning homme hommikul jätkame kõigepealt koordinaatoritega ning äh, siis petitsioonide esitajatega, aitäh!